um,. Good afternoon, kolleeg. tere pärastlõunat, kallid kolleegid. ja tere tulemast siia mõttevahetusele eh, Simona Vikaariga. suur tänu, et tulite, proua Vikaari, eh, esindama Majandusarengu ministeeriumi ja te asendate siin Federica Guidit, kes on Itaalia majandusarengu minister ja tavapärane on, et iga eesistumisaja alguses me tervitame eh, neid inimesi, kellega me hakkame kõige tihedamat koostööd tegema selle riigi eesistumise ajal. ja paraku nüüd oleme natuke hiljemaks jäänud, kui tavaliselt eh, sellised kohtumised toimuvad. kas parlament alles asutas ennast, aga igatahes tere tulemast ja kuulame nüüd, mida teie plaanite veel ära teha enne aasta lõppu nii et kõigepealt proua Vikaari, teie poolt tutvustus ja siis küsimused. kes tahab küsimust esitada, palun andke märku, et ma panen teid siis nimekirja. Gentile president Ford, vicepresidenti, kolleeg Italiani et.... Eh. Äh, ma tänan, äh, proua esinaine äh, lugupeetud saadikud, mul on suur heameel siin teie ees olla täna õhtupoolikul ja olen väga tänulik selle tähelepanu eest, eh, mida te tunnet avaldate minu portfelli vastu. ma räägin nendest peamistest sammudest, mida me kavandame, ka meie prioriteetidest tehnilise harmoneerimise ja tarbijakaitse vallas. Need on need konkreetsed valdkonnad, mis seonduvad laiema teemaga ühtne siseturg ja eh, meie Euroopa asjade riigisekretär Sandro Kotsid käsitleb neid laiemaid teemasid pärast. Eh, see on ootuste aeg Euroopas, tarbijad ootavad uusi institutsioone ja programme ja uusi kohustusi nendelt institutsioonidelt ja Itaalia tahab vastu tulla nendele ootustele ja erilist tähelepanu pöördame eh, tarbijate kesksele rollile ühtsel siseturul. kui me eesistujamaa programmi koostasime, siis me otsustasime minna kaugemale eh, sellest tavalisest eh, vastuolust, mis on klientide, tarbijate ja ettevõtete vahel ja üritame saavutada tasakaalu, kui me eeskirju koostame, arvestada mõlema poole huve ja me kõike peame seda silmas nende teemade puhul, millega me hakkame tegelema, näiteks üks selline teema on toodete ohutus ja toodete turuseire nüüd, mis puudutab meie tööprogrammi, siis ma räägin nendest konkreetsetest algatustest, mida me tarbijakaitse vallas kavandame. siin on meil kaks peamist suunda. ühelt poolt me koondame tähelepanu nendele õigusaktidele, mis on veel töös ja tahame edasi liikuda läbirääkimistel ja ka lõpule viia töö selle kallal, et tarbijad oleks varustatud uute konkreetsete õigustega ja teiselt poolt me näeme vaeva selle nimel, et luua Euroopa pädevate asutuste süsteem, kes peavad siis eh, hea seisma selle eest, et tarbijakaitse eeskirjad ka et, ellu rakendaks, raktaks ja need, siin me tugineme määrustele aastatest kaks tuhat kuus ja kaks tuhat neli ja seitsmendal ja kaheksandal juulil toimus Roomas tarbijaõigusi käsitlev konverents ja see kõik näitab, et me peame Euroopa pädevate asutuste süsteemile eh, pöörame väga suurt tähelepanu, sest see aitab meil paremini eh, tarbijate õigusi, õiguste kaitsele seatud õigusaktide rakendamist tagada ka digitaalse turu väljaarendamisega tegeleme meie edasi. tähtis on seejuures eh, anda täielikud garantiid tarbijatele, eriti piiriülestel juhtudel, kus ei tarvitse iga liikmesriik ühtemoodi kaitsta eh, tarbijaid ja meie tahame sellele läheneda struktuurselt ja tahame ka eh, tarbijate õiguste kaitsevõrgustikule suurema nähtavuse anda, sest see võrgustik on juba näidanud käegakatsutavaid tulemusi mm, tarbijate õiguskaitsel. nüüd, mis puudutab pooleliolevaid teemasid, siis äh, räägin sellest, kuidas kulgevad läbirääkimised tooteohutuse määruse teemal ja samuti turuseire määruse üle need kaks dokumenti kuuluvad ühte ja samasse paketti ja kõigepealt ma tõesti südamest tänan äh, proua Šaldemoset ja teisigi parlamendisaadikud, kes meeskonnaliikmetena nägid kõvasti vaeva selleks, et see teema saab sai aprillikuus esimesele lugemisele tulla parlamendis. me loodame, et see tekstid uus parlament ka ametlikult lõplikult heaks kiidab parlamendi hääletamine tugevdas meie enda kindlameelsust ja äh, tegutsemisindu nõukogus, seal on need asjad olnud, seisnud juba pea aasta. ja samas me alati oleme leidnud ja leiame ka praegu, et õigusloome paketi öö, äh, osaks, lahutamatuks osaks on toodete turu seiremäärus ja me saame aru, et alles jäänud lahendamata küsimused on keerulise iseloomuga, aga samas me üritame võimalikult palju ära teha, et nõukogus siiski kompromiss saaks sündida. nii et äh, üritame artikli seitse probleemid lahendada ning leida kompromissi, mis oleks kõikidele vastuvõetav. ja veel üks oluline samm toimus siis, kui tarbijakaitse töörühm kuueteistkümnendal septembril jälle taas oma tööga alustas ja konkurentsi ja majanduskasvu töörühm seit-, töötab sama teemaga ja seitsmendal oktoobril hakkab seda arutama. samuti me võtsime äh, käsitleda ka parlamendist tulnud esimese lugemise äh, teksti ettepanekuid ja pärast seda kui meil on tingimused loodud selle teksti äh, vastuvõtmiseks, siis me äh, asume tegutsema, aga praegu me tahame lihtsalt formaalselt eelmise koosseisu äh, menetlusdokumendid kätte saada ja siis saame edasi liikuda. ja tugineme loomulikult kõigest sellest, mida me teeme Leedu eesistumise ajal saavutatule. ja me palusime ka, et komisjon viiks läbi uuringu, tehnilise uuringu artikli seitse mõjude kohta ja komisjon lubas selle meile peatselt, selle uuringu ka anda. ja see oli äh, tarbijakaitse töörühma liikmete otsene soov, et selline analüüs äh, läbi viia komisjonil ja äh, anda see töörühma liikmete käsi, käsutusse, see on väga suur samm edasi nõukogus, mis võimaldab meil kokku leppida. me loodame, et see kokkulepe äh, sünnib aasta lõpuks selle tähtsa teema üle. nüüd räägin veel teisest pooleliolevast paketist, see on turism ja Äh, äh, abiteenuste pakett turismisektoris ja märtsikuus poliitiliselt lepiti kokku äh, poliitilistes suunistes ja tänu sellele on hõlpsam parlamendiga teisel lugemisel ka kokku leppida. töö sujub hästi ja parlamendi märkused on arvesse läinud, aga me jah, teame, et on vaja edasi vaeva näha selleks, et maksujõuetuse puhuks garantiimeetmed tarbijatele ette näha ja nende sätete kallal praegu töö käib, et tagada suurem õiguskindlus ja tõhusus mm, tekstis, et oleks tasakaalus ühelt poolt kohustused ja teiselt poolt ka koorem äriühingutele kellele see kohaldub. ja tahame säilitada eristuspakett turismi ja toetatud reisikorraldusteenuste vahel ja me usun, et meil õnnestub leida selline lahendus, et eh, turismisektori ettevõtete koorem liiga suureks ei lähe ja samas on kaitstud ka tarbijate huvid. ja siis juba koondame tähelepanu harmoneerimisele ja teeme seda pragmaatiliselt me tahame eh, tõesti säilitada maksimaalse harmoneerimise nii ulatuslikult kui võimalik. ja esimesed eh, positiivsed sammud tarbijakaitse töörühmalt on juba olemas ja tundub, et me saame tõesti edasi liikuda ka selle paketiga. niipea kui tingimused on täidetud, eh, hakkavad meil toimuma mitteametlikud konsultatsioonid parlamendiga ja ootame ka, et parlament määrab ametisse uue raportööri sel teemal. ja nüüd ma räägiksin nendest algatustest, mis puudutavad tehnilist harmoneerimist. ja e, just neid õigusakte, mis pooleli on, töös on. väga tähtsaks peab eesistuja määruse eelnõu e-hädaabi kõne osas e-call Äh, see on väga tähtis, et äh, liiklusõnnetustes kannatanu saanuid kiiresti abistada ja see e-call süsteem, äh, hädaabi number sada kaksteist võimaldab vähendada ka neid ummikuid, mis liiklusõnnetuste tõttu tekivad ja hädaabi, kiirabi jõuab kohale kiiremini tänu sellele ja SOS infrastruktuur struktuuride väljaarendamist maanteedel nõuab see. kahekümne kuuendal mail nõukogu võttis vastu üldised järeldused selle teksti kohta, mille esitas Kreeka eesistujamaana ja see on aluseks juba läbirääkimistele parlamendiga ja Itaalia nüüd oma eesistumiste ajal kavandab alustada parlamendiga läbirääkimisi võimalikult peatselt selleks, et kiiresti teisel lugemisel kokku leppida ja me oleme väga tänulikud selle töö eest, mis on äh, ära tehtud siin parlamendis selle teemaga raportööri juhtimisel ja loodetavasti meil toimub äh, sisukas dialoog ja saame selle teksti, tekstis kokku leppida ja selle heaks kiita ja nüüd ma tulen määruse juurde, mis äh, puudutab sõidukite taasregistreerimise menetlust nõukogu ei ole selle määruse eelnõu osas veel kokkuleppele jõudnud. probleem on selles, et terve rida liikmesriike on mures nende võimalike negatiivsete tagajärgede eest, mis sellel ettepanekul võivad olla nende siseriiklikule maksusüsteemile. me ootame nüüd ära analüüsi tulemused, eh, mis komisjon läbi viib nõukogu palvel praegu ja ootame ära äh, ka eh, hinnangud liikmesriigi tasandil, just fiskaalsed ja maksualased hinnangud. nii et eh, me tahaksime ikkagi, et liikmesriigid konsensusele jõuaksid ja saaksid alata läbirääkimised parlamendiga ja juba esimesel lugemisel, äh, et kokku lepitaks. ja veel tehnilistest standarditest kolm hiljutist ettepanekut on laekunud, mis puudutab äh, harmoneerimist. Äh, kõigepealt määruse eelnõu kaabelinstallatsioonide kohta, see on ka mm, isikukaitseseadmete määruse eelnõu ja gaasiseadmete äh, määruse eelnõu ja kõik need ettepanekud tuleb veel nõukogus kokku leppida, aga seda juba Läti eesistumise ajal. Läti hakkab ka parlamendiga nendel teemadel läbirääkimisi pidama. ma tänan tähelepanu eest ja ma hea meelega vastan teie küsimustele. ja siis saame juba neid teemasid üksikasjalikumalt lahata. Well, that was a very detailed sum palju tänu väga üksikasjaliku kokkuvõtte eest äh, kogu sellest tööst, mis teil ees äh, seisab teie eesistumise ajal. aitäh teile! mul on nüüd üks äh, sõnasoovija nimekirjas, kes veel soovib küsimusi esitada, siis andke märku. ja kõigepealt saab sõna Rahvapartei esindaja. aitäh, ütleb härra Schwab aitäh proua vikaarile. selge on see, et äh, eesistumisaja tutvustus on äh, jäänud natukene hilja peale võrreldes tavapärasega, aga mul on olnud võimalus äh, juba kohtuda teie suurepärase ja väga pühendunud meeskonnaga siin Brüsselis ja omalt poolt soovin teile palju-palju edu teie eesistumise ajaks. oma sissejuhatuses te tõite välja mm, terve rea teemavaldkondi, millega te tegelete ei ole palju ministreid, kes äh, äh, tuleksid välja selliste tehniliste küsimustega, aga teie käest tahaksin täpsemalt teada e-call äh, hädaabi kõnede süsteemi kohta, mis tuleb paigaldada sõidukitesse ja selle ühendamine hädaabikõne numbriga üks, üks, kaks. me Äh, oleme arutanud siin omavahel äh, nõukogu seisukohta ja, ja seda, miks on äh, soovitud parlamendi ettepanekut muuta. ehk tahaksin nüüd teie käest teada saada, miks te soovite seda muuta? Teie ettepanek kasutada hädaabinumbrit üks, üks, kaks oleks väga kasulik, näiteks inimesed ju liiguvad, need, kes on Prantsusmaal harjunud kasutama ühte numbrit, saavad Itaalias kasutada sedasama, ehk ähm, selgitage, nõukogu seisukohta. mainisite ka reisipakettide küsimust, mis on väga oluline turismisektori edendamiseks Euroopa Liidus. Teie riik on loomulikult üks suuremaid turismisihtkohti Euroopa Liidus ja jällegi tahaksin teada saada, kas nõukogu ei võiks arutada seda teemat selliselt, et et äh, reisijate kindlustuse ja reisipakettide teema oleks omavahel seotud. on väga palju selliseid äh, turismifirmasid, kes äh, ilmselt satuvad raskustesse, kui need kolm õigusakti ei ole omavahel kooskõlas. seetõttu tuleb tõesti mõelda selle peale, et me annaksime rohkem õigusi klientidele, turistid on kliendid, tarbijad, aga samas tuleb äh, langetada nende õiguste osas siis õiged otsus sealt. ja vabandan, et nii palju küsimusi on, aga minu viimane küsimus äh, puudutab toodete ohutust. Te rääkisite toote ohutuse paketist, äh, ähm, kompromissi otsimise mm, vajadusest ähm, mida on senini ära tehtud, millises suunas kompromiss liigub, kas teil on selle kohta midagi meile juba Eh, teada anda. Eh, ma ei ootagi, et, et lõpptulemus on teil juba käes, aga, aga rääkige, mida on oodata? And one more question from Anna-Maria Corral. Ehm, proua Koratsepilt soovib samuti esitada küsimuse. aitäh, juhataja, räägin itaalia keeles eesistuja austuseks. kõigepealt eh, palju tänu teile teie esitluse eest. Need teemad, mida te mainisite, on tõesti väga olulised. juba eelmisel ametiajal siin parlamendis me töötasime nende kallal ja ma tahaksingi teada saada, milline on teie kui Itaalia eesistumise aja strateegiline visioon ehm, majandusarengu ministeeriumis tuleb tegeleda majandusküsimustega ja ka tarbijakaitse küsimustega, samas väga oluline on silmas pidada siseturu vajadusi. täna hommikul oli meie ees terve rida eksperte, kes rääkisid sellest, kui palju läheb maksma see, kui meil ei ole üle-euroopalist mõõdet, kui palju töökohti läheb kaduma, kui palju see läheb maksma iga päev kõikidele meie kodanikele. kui tuleb äh, Ähm, dubleerida igasuguseid äh, ähm, tõendite esitamise nõudeid, kui meil ei ole vaba kapitali töötajate liikumist, teenuste liikumist. meil on kaksteist tuhat äh, eeskirja normi, mis äh, toob kaasa kõrge taseme, kõrge protektsionismi taseme erinevates liikmesriigides, samas olukord erinevates liikmesriikides on erinev. kas teil on kavas teha tööd selles suunas, et need, neid kaubandustõkkeid kõrvaldada, see aitaks luua majanduskasvu, me oleme sellest nii pikalt juba rääkinud ja selle kallal tööd teinud ja meie sooviksime eh, siduda need küsimused eh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend ja ka Euroopa poolaasta protsessi just siseturu aspekti ning me sooviksime luua selline liikmesriikide omavahelise hindamise süsteemi, võib-olla sellestki oleks abi, ehk ähm, äh, et selgitage, miks teenuste direktiiv ei ole osas, osa majanduspoliitikast, äh, miks sellele niimoodi ei läheneta? Thank you very much. The, the minister said she'll answer those. aitäh. Eh, lasen ministril vastata kahele küsimusele ja siis jätkame eh, küsimuste vooruga. mul on veel neli sõnasoovi. kui keegi soovib veel küsimusi esitada, andke märku mulle. nii et eh, kuulame ära vastused nendele kahele küsimusele, siis jätkame küsimustega. aitäh veel kord aitäh. aitäh teile küsimuste eest. härra Schwabi ehm, küsimusi oli siis ehm, tegelikult kolm ja see sunnib mind selgitama taaskord kõike seda, millist tööd me kavatseme hakata tegema. alustan kolmandast küsimusest. nimelt äh, küsiti, millised arutelud on toimunud niipea kui algas Itaalia eesistumise aeg, eh, meie minister Guigi, kes eh, juhatab eh, Brüsselis homme konkurentsivõime nõukogu, alustas koheselt läbirääkimisi eeskätt just nende liikmesriikidega, kes olid selgelt väljendanud vastuseisu määrusele, sealhulgas ka parlamendis. ja tuvastati terve rida probleemseid teemavaldkondi, millega tegeletakse selleks, et meil oleks võimalik konstruktiivselt need küsimused äh, lahendada, eriti nende küsimuste osas, äh, mis osadele liikmesriikidele suurt muret valmistasid. eesmärgiks on tuvastada need äh, võimalikud probleemkohad, mitte ainult, probleemideks ei ole mitte ainult need probleemid, mille mina välja tõin, probleeme on teisigi ja kõik need küsimused kuuluvad Konkurentsivõime Nõukogu pädevuse alla ning ähm, nõukogu töörühmades on arutatud probleeme, on ähm, püütud äh, tuvastada probleemid selleks, et leida ka lahendused äh, loodetavasti enne Itaalia eesistumise ajal lõppu või vähemalt äh, eesmärgiga jõuda läbirääkimistega piisavalt kaugele, nii et meie eesistumise aja lõpuks saame üle anda järgmisele eesistujale sellise teksti, mille osas võiks oodata parlamendi nõusolekut. või vähemalt, et me jõuaksime eh, sellise eh, sõnastuseni, eh, mille puhul nõukogus töö jälle liiva ei jookseks, nii nagu juhtus varasema eelnõuga. kasutan ära härra Schwabi küsimust selleks, et lisada veel mõned üksikasjad juurde kõigele sellele, millest ma juba varem rääkisin. Itaalia eesistuja on palunud komisjonilt ähm, analüüsi läbiviimist, sellist äh, tehnilise uuringu läbiviimist. ning äh, vaatamata äh, meie üleskutsele selline uuring korraldada, oleme eesistujana võtnud endale vastutuseks tulla vastu tarbijate töörühma üleskutsele andmaks omapoolne panus selles töörühmas eh, tulevastesse läbirääkimistesse. samas on endiselt eh, selliseid delegatsioone, kes nõuavad mõjuhinnangu läbiviimist, samas eh, ühehäälselt lepiti kokku, et meil on vaja tehnilist uuringut ning selle täiendava uuringu tulemuste põhjal püüame siis läbirääkimistega edasi liikuda. püüan selgitada seda nüüd konkreetsemalt. nimelt meil ei ole mingit eh, kavatsust vaidlustada eh, parlamendi seisukohta või taas avada parlamendi seisukohta, mis puudutab artiklit seitse. parlament äh, jõudis ähm, kokkuleppele oma seisukohas, nemad ei ole uuringut nõudnud ja seetõttu on ähm, parlamendil äh, õigus olla vastu selle, sellisele nõudele, uuringu nõudele. kuna nad on ise oma põhjendatud analüüsi läbi viinud. mis puudutab nüüd turismipaketti, siis tegemist on äh, tõesti väga strateegilise sektoriga Euroopa Liidu arengus ja räägid siis itaallasena, äh, kes teab, kui tähtis on turismisektor, võin öelda, et äh, see on pidevalt arenev sektor, oluline on turistidele pakkuda väga erinevaid teenuseid, vastata turistide ootustele, nende turistide ootustele, kes tulevad näiteks meie riiki aga selleks, et teha neil kahel kategoorial vahet, tuleb vaadata kogu selle tööstusharu dünaamikat. E-, ettevõtted on öelnud, et nad suudavad oma müügimudelid kiiresti ümber kujundada, aga selle asemel, et kahte mõistet muuta, soovisime võtta arvesse just neid mudeleid, mille osas tööstusharu ise on öelnud, et nad on valmis investeerima nendesse küsimustesse ning turu tulevasel väljakujundamisel tuleb kindlasti arvestada tarbijakaitse aspektidega. me ei taha kahjustada turgu, vaid pigem parandada tingimusi selleks, et turismisektor saaks veelgi rohkem edasi areneda. ning seetõttu me kavatseme läbi vaadata selle nii-öelda kahe kategooria ja nendest tekivad kohustused koorma, tagades samas kõrge tarbijakaitse taseme. nüüd vastuseks proua Koratsale see probleem, millele te viitasite, on meile teada ja tunda ning meil on selle kohta oma selge seisukoht, oleme nõus, et tegemist on probleemiga ja seetõttu juba homme minister Guidi nõukogus palub just tugevdada tööstuse ja majanduskasvu osa tuleb mõelda mõjudele ähm, majanduskasvule, tööhõivele, tarbijakaitsele, ähm, ettevõtetele, tootmisettevõtetele. tegemist on väga tõsise jõupingutusega, mille me kavatseme eesistujana, mida me kavatseme edasi arendada niipea kui võimalik tuleb mõelda, millised on need menetlused, mis äh, vajavad reformimist selleks, et tagada areng meie kontinendil. rääkisite äh, strateegiast Euroopa kaks tuhat kakskümmend, meie oleme väga suurt rõhku asetanud äh, siseturu väljakujundamisele. juba homme toimub selleteemaline arutelu ka konkurentsivõime nõukogus Ehm, nõustun sellega, mida proua Kuratsa ütles. ja seetõttu ma ei ole nõus ehm, sellega, et, et majanduskasvu saab ainult saavutada sellel teel, et me panustame rohkem ressursse kogu Itaalia valitsus eh, teeb tohutult tööd eh, selleks, et sellesuunalisi arutelusid eh, edasi arendada. me oleme delegeerinud ülesanded erinevatele ministeeriumitele ja ma olen täiesti kindel, et kolleeg Kotsi jagab minu sellist visiooni ja töö käib kahel rindel, mis ei olegi üksteisest niivõrd erinevad, selleks et saavutada majanduskasvu. vaja on äh, kõikehõlmavat äh, tervikpilti, mis äh, hõlmaks nii konkurentsivõimet kui majandusarengut. ning meie Majandusarengu Ministeerium tegeleb mõlema küsimusega. võin öelda, et viieteistkümnendal oktoobril kavatseb Itaalia valitsuskabinet võtta vastu meetmed, mille eesmärgiks on Itaalia ähm, äh, muuta konkurentsivõimelisemaks, viia Itaalia rohkem kooskõlla konkur konkurentsivõime ja majanduskasvu ähm, ideoloogiatega et alati, kui me eh, tellime uuringuid, eh, siis eh, me võrdleme oma seadusandlust ja Euroopa Liidu seadusandlust ja mõtleme selle peale, mida meil tuleb teha selleks, et saavutada edasiminekuid. Teil võib kõlada kummaliselt, aga meie ministeeriumis pööratakse väga suurt tähelepanu äh, just äh, äh, kõikidele ähm, altpoolt tulevatele algatustele, kindlasti härra Kotsi räägib kõige sellest lähemalt. Äh, plaan on teenuste direktiiv täielikult ellu rakendada ja seda kavatseb meie valitsus teha viiendal, viieteistkümnendal oktoobril vastuvõetava seaduse raames. aitäh, Maria Grappani, palun. vikari. suur tänu teile. kõigepealt äh, lubage öelda, et paneb äh, suurt äh, lootust Äh, Itaalia eesistumise suhtes, äh, väga palju on juba praegu ära tehtud, mul on üks konkreetne küsimus teile. kas äh, Itaalia eesistumine, seal on <clears throat> midagi konkreetset plaanis? ning sooviksin küsida mitte tootjate tegevuskindluse kohta praegusel hetkel eh, kuidas me saame eh, anda garantiisid tarbijatele tooteohutuse kohta? et, eh, et Euroopa tooted ei ole neile ohtlikud. ning Eh, millised on eelised eh, väljaspool Euroopa Liidud, tood-, liitu toodetud eh, toodete juures, mille kohta ei kehti samad garantiid. see on oluline ka näiteks töökohtade loomise mõttes Euroopa Liidus nagu me teame, väljaspool Euroopa Liitu ei ole töötingimused samad kui Euroopa Liidus. kas Itaalia eesistumisel on plaane, kuidas seda, kuidas selle eh, küsimusega tegeleda, eriti meie siseturul, aitäh? Ah, Marko Tšulo. Marko? Marko Tšulo, palun. Grazie Presidente. Eh, Anch'io mi aggancio a, ah, al concetto di... Palju tänu ka mina sooviksin keskenduda tarbijakaitse teemavaldkonnale, millega me kaitseme ju tegelikult ka turgu, sest äh, tarbijad teavad, et äh, majanduslik areng peab olema tasakaalus ja ühelt poolt äh, me püüame saavutada nii-öelda majanduslikku õitsengut kõikides meie liikmesriikides, tuleb samas tähelepanu pöörata ka tasakaalus arengule Euroopa Parlamendis ähm, on soovitud äh, edasi minna teatud valdkondadega, nagu näide, näiteks toodete märgistamine, selleks et tarbijatel oleks selge, mida nad ostavad. aga vastav eelnõu kukkus läbi nõukogus. Äh, ma loodan, et äh, et küsimusega jätkatakse ja, ja küsimus ei jookse ummikusse äh, samadel põhjustel ja seetõttu ma tahaksingi teada, mida nõukogu kavatseb teha selleks, et äh, kaitsta tarbijate õigusi. ning ma loodan, et Itaalia oma eesistumise ajal äh, muuhulgas kaitseb ka Euroopa Parlamendi õigusi. ja nüüd saab sõna kolleeg Miisi Thank you, madam chair. aitäh, proua koosoleku juhataja. ma tean, et Itaalia eesistuja pöörab väga palju tähelepanu eh, tõhusale rahastamisraamistikule ja minu küsimus puudutab just VKE-sid. me teame, kuivõrd olulised eh, on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted et meie majandusele ja ka Itaalia eesistuja peab neid oluliseks ja seetõttu ma tahaksin teada järgnevat. kui me peame VKS-i niivõrd tähtsaks, siis tuleb tähtsaks pidada ka eh, rahastuse kättesaadavust VKE-dele, aga see peab tulema taskukohaste tingimustega. Eh, loomulikult meil on olemas eh, fonde, mille kaudu rahastust on võimalik taotleda, samas see bürokraatia hulk valik, mille VKE-d peavad läbima selleks, et rahastust saada ja see hind, mida nad peavad kõige selle eest maksma, võib olla nii kõrge, et tingimused muutuvad neile vastuvõetamatuks, ei tasu enam ära. seetõttu, mida kavatseb Itaalia oma eesistumise ajal teha bürokraatia vähendamise saavutamiseks tihtipeale need, kes töötavad välja norme VKE-dele, jääb mulje, et nad on inimesed, kes ei ole absoluutselt kursis sellega, mis VKE-del vaja on. toon teile ühe näite. keegi püüab avada äri, näiteks jaeäri, tal on võimalus saada juurdepääs rahastusele selleks, et, et näiteks ruumid sisustada, aga ta ei saa rahastada eh, tootmisvahendite ostmist, eh, varude ostmist, oma poodi näiteks. reeglid on sellised, et võite poe sisustust osta, aga, aga mitte seda, mida soovid müüa. seetõttu palun teil tingimused läbi vaadata, selleks et need tingimused oleksid äh, ka tõesti sellised, mida VK, VKE-del vaja on ja et nad oleksid praktilised ning taskukohased. aitäh! Äh, majanduskomisjoni liikmetele äh, tahaksin Äh, öelda, et, et on teisigi, teisigi komisjone, kes tegelevad äh, VKE-de äh, rahastamise küsimusega, kuna see puudutab kõiki siseturu valdkondi. aga kas te olete nüüd valmis vastama kolmele küsimusele või, või ootame ära veel viimased küsimused? soovin vastata. aitäh palju tänu mm, proua Grabinile julgustavate sõnu, sõnade eest ja selle eest, et, et te tõesti usaldate Itaalia eesistujat. meie püüame leida lahendusi, mis oleksid pragmaatilised just toote ohutuse osas, nende toodete osas, mis tulevad meie turgudele väljaspoolt Euroopa Liidu, Liitu. ehk selline on alati olnud ähm, Itaalia seisukoht. ja me oleme alati rangelt äh, kaitsnud artiklit seitse. ning ei ole valmis neid kahte määrust äh, Eh, jagama. Eh, need, kes arvavad, et, et Itaalia eesistuja soovib need kaks määrust eh, lahutada selleks, et asjadega saaks edasi liikuda, nendele ma ütlen, et ei, nii see ei ole, me püüame oma seisukohta, mis meil on olnud, kaitsta ja isegi kui me peaksime jääma nõukogus vähemusse, jääme me endiselt oma seisukoha juurde ja seda lõpuni välja. aga oleme valmis tegema kõiki jõupingutusi selleks, et läbirääkimistega edasi minna, saavutamaks parim võimalik kompromiss. seetõttu ma loodan, et niimoodi te mõistate ka meid kui eesistujat, kes me oleme toetanud mõtet et äh, tellida tehniline uuring äh, selleks, et äh, tõesti leida võimalusi läbirääkimistega edasi liikuda. mis puudutab kaitset parema informeerimise kaudu, siis Made in märgis peaks olema nähtavam, et tarbija näeks koheselt, kust tooted on pärit ja et tagatud oleks toodete ohutus. ning äh, nüüd selle mm, bürokraatia küsimus, äh, suure koorma küsimus, eh, need on kindlasti küsimused, äh, mis on väga silmapaistval kohal ka nõukogus arutelude käigus. me loomulikult pöörame tähelepanu sellele koormale, mis me seame ettevõtetele, püüame mm, seda koormat kulusid nii palju kui võimalik vähendada. et äh, ettevõtted saaksid tõesti tähelepanu pöörata sellele, et nende äh, tooted vastavad kehtivatele ohutusnõuetele ja et nad äh, säilitaksid konkurentsivõimelise koha turgudel ja seda ka näiteks võltskaupade kõrval. me soovime, et meie ettevõtted muutuvad konkurentsivõimelisemaks, et nad investeeriksid innovatsiooni, teadusuuringutesse. see on meie seisukoht, see on meie nägemus ja selle saavutamise suunas me tööd ka teeme. kuna me sellisesse põhimõttesse usume, ja äh, samas oleme loomulikult valmis alati leidma ja toetama kompromisse, mis arutelude käigus välja kooruvad. Äh, kompromisse võib teinekord leida näiteks sektoripõhiselt. ja härra Zullole vastuseks. ilmselt võin teile vastata samamoodi kui äh, eelmisele kolleegile see, mis puudutab äh, koostöömeetodeid ja, ja parima võimaliku mooduse leidmist äh, koostöö tegemiseks äh, teiega ja võttes aluseks ka meie lähteriikide kogemused, võib öelda, et, et Made in küsimuses ei ole senini õnnestunud meil veel kompromissi leida, aga võin teile öelda, et ähm, meie kavatseme asjaga tegeleda selleks, et leida lahendus ja kui me ideoloogiad kõrvale jätame, siis ma olen täiesti kindel, et äh, meil õnnestub tulla tagasi ähm, sellise olukorra juurde, kus kõik osapooled on valmistanud, ka parlament on valmistunud ning me suudame töötada selles suunas, et leida vajalik kompromisslahendus. ja selline kompromisslahendus, mis ei jää kusagile poole peale toppama. proua Meitsile tahaksin öelda, et eh, VKE-de eh, konverentsil Naapolis äh, keskendutakse just sellele küsimusele, et kuidas muuta äh, rahastamine VKE-dele lihtsamaks. seetõttu äh, meil on kavas liikuda täpselt selles suunas, nagu te soovitasite. ja ma olen kindel, et teie olete selle küsimusega rohkem kursis kui mina. et tööd liiguvad selles suunas me kõik äh, ootame investeerimispangalt ja, ja tõukefondidelt äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend raames äh, ähm, nendepoolseid panuseid oma kogemuste põhjal Itaaliast ja ka mujalt võib öelda, et ettevõtetel on suuri raskusi krediidirahale juurdepääsu saamisel ettevõtted ei soovi laenu võtta mitte lihtsalt sellepärast, et nad tahaksid raha kulutada või selleks, et, et võtta vastu raha, mis tundub, et antakse tasuta, vaid vastupidi, nemad on huvitatud jätkusuutlikust arengust, milleks on vaja innovatsiooni ja jätkusuutlikku arengut Euroopas loomulikult selleks on vaja ressursse ja eh, tihtipeale eh, eraldatakse ressursse just idufirmadele. Mm. registreeritud on ka hulgaliselt patente, noored tulevad välja oma taotlustega idufirmade loomiseks ehk eh, ehk surutakse just selles suunas, et äh, finantseerida idufirmasid, patente, ilma milleta, ilma sellise toetuseta ilmselt VKE-d ei ole suutelised ka patentide eest äh, tasuma ning me vaatame läbi ka ühtse turumeetmepaketi, et see muutuks tõhusamaks, et äh, VKE-del oleks lihtsam saada juurdepääsu laenurahale ja siinkohal tahaksingi kasutada võimalust ning äh, tänada teid äh, kogu selle töö eest, mis on ära tehtud äh, ühtse turu meetmepaketi küsimuses, toetamaks meie ettevõtteid. viimased kaks küsimust on Katrin Starlilt ja Sergio Cofferatilt. ja te vist oma sissejuhatuses ütlesite, et äh, ootate ka, äh, mille ütleb raportöör äh, reisipakettide kohta. nii et Catherine Starrel ja siis Sergio. suur tänu, proua esimees, suur tänu Itaalia ministrile, väga huvitavad olid teie kommentaarid, ma tahaksin ehm, küsida eh, digitaalagenda ja nii-öelda tarkade linnade kohta. Need on kõik küsimused, mis meie komisjoni huvitavad, sest need on seotud töökohtade ja majanduskasvuda mida te nendest küsimustest arvate, sest mina olin just Manchesteris, kus oli partei konverents eh, ning digitaalagenda eh, eh, kasvab seal iga päevaga, see on väga digitaalselt arenev linn. <clears throat> nii et tahaksin paluda teid, te pisut sellest räägiksite. Sergio Cofrati. Grazie, la mia suur tänu, mina äh, sooviksin äh, ühe soovituse esitada. meie, kes me siin oleme, leiame, et teie töö on väga oluline ja eelmises parlamendi koosseisus üritasime teha kõik endast selleks, et Euroopa semestrisse viidaks sisse raport kolmanda samba kohta, mitte ainult makromajandusliku poliitiku kohta, poliitika kohta. mis puudutab meie komisjoni, vaid ka eh, see, mis on seotud eh, siseturuga. kokkuvõttes on toimunud konsolideerumine. mulle tundub, et nõukogu ja komisjoni poolsed hinnangud Eh, hinna, alahindavad eh, siseturu väärtust. paar eh, märkust, täna rääkisime nähtusest Made in, see ei ole mitte ainult tarbija kaitseks, mis on samas väga oluline, sest päritolumärgistus aitab kaasa sellele, et tarbija oleks paremini teavitatud. kuid Made in, nagu seda tihti öeldakse, vaid äh, no mina eelistan öelda päritolumärgistus, see on siiski ka tihtipeale äh, seotud läbipaistvusega. Äh, see tähendab, et mina kui tarbija saan ähm, asjatundliku otsuse langetada. see tähendab ka seda, et et ei teki vale konkurentsi, kus üks tootja ei täida reegleid ja teine täidab võime öelda sama ka avaliku hanke kohta. oleme tihtipeale öelnud, et on vaja luua eh, sarnaseid reegleid kõigile, kuid see on kõik osa eh, samast poliitikast, kuid eh, kõik poliitikad saavad alguse mm, ka piisavast finantseerimisest, nii et sooviksin teile lihtsalt öelda, et makromajandusliku e, poliitika ja meie siinse tegevuse vahel on väga tihedad sidemed, see on väga oluline e, turu jaoks, meie siseturu jaoks. ning sooviksin, et nõukogu ja komisjon võtaks seda arvesse ja ei hakkaks tekkima arutelud, mis panevad küsimärgi alla kolmanda samba meil on väga palju elemente, väga palju võimalik panustada. meile tundub, et peaksime põhjalikult selle, eh, peaksime põhjalikult eh, järgi mõtlema selle küsimuse üle, sest meie meelest eh, seosed kolmanda sambaga on täiesti objektiivsed, täiesti reaalsed ja seega ka olulised. eriti ka praegusel Itaalia eesistumisperioodil. Nad võivad aidata meil teavitada tarbijaid ja see oleks äärmiselt positiivne. eriti teeks heameelt meile, kes me tegeleme selliste küsimustega, kuid see oleks eriti kasulik just tarbijale. suur tänu. ma saan aru, et sa oled variraportööri reisipakettide küsimuses see on peame ootama õiget inimest selles äh, valdkonnas, sest see on nii tähtis küsimus. kas soovite vastata, kas soovite vastata neile kahele küsimusele, palun? jah, tõesti. härra Kohverati. vastan teile sama kirglikult, äh, kui teie esitasite oma äh, arvamuse, olen täiesti nõus teiepoolse analüüsiga. ma toetan seda seisukohta ning minu töö liigub ka selles suunas edasi. on tõsi, mis te ütlesite? tarbijate, tarbijakaitse kohta ning toote turvalisuse kohta. arvan, et olen oma sõna, olin oma sõnavõtus väga selgesti mõistetav selles osas. arvan samas, et toote turvalisus on oluline ka ettevõtete jaoks, et äh, nad oleksid konkurentsivõimelised äh, turu globaliseerumise korral ning läbipaistvusreeglid, konkurentsireeglid, mis loovad õiglase raamistiku kõigi ettevõtete jaoks, et nad saaks õiglaselt konkureerida. et äh, nende tehnoloogiline innovaatiline olukord oleks selline, et nad suudaks turuväljakutsetele äh, adekvaatselt reageerida. proua Stailer äh, mis puudutab nüüd äh, tarku linnu, smart cities. siis seda küsimust äh, on juba esitatud ühiskond võiks väga hästi olla õpetaja rollis ning äh, samuti ka äh, välja tuua head tavad, mis Euroopas on selles küsimuses kasutusele võetud. Itaalia eesistumine teeb kõik selleks, et äh, leida äh, sobivad võimalused, võtmaks vastu adekvaatsed otsused Euroopa tasandil ja samuti ka kahe tuhande kahekümnenda aasta eh, eesmärkide saavutamisel, mis, eh, millele on nii paljud riigid tähelepanu pööranud, eh, nii riigi kui avaliku sekt-, kui erasektori poolt. loomulikult tuleb sisse viia teatud korrektiivid ja äh, protsess on võib-olla pisut vastuoluline, võttes äh, arvesse, peame arvesse võtma, millised protsessid Euroopas praegu toimuvad, et neid tuleb analüüsida. peab vaatama, kuidas oleks võimalik teha nii, et positiivsed protsessid näeks kajastust ka kolmandates riikides, ka teistes riikides ning et arengutase erinevates lindades, linnades oleks äh, võrdne. ning äh, linnad saaks ära kasutada kogu oma olemasolevat potentsiaali. meie ei arva, et kõikides Euroopa riikides oleks äh, vaja välja tuua äh, e, sarnased äh, arenguprogrammid, me leiame, et peaks olema võimalikult paindlik, mis ning e, et äh, oleks võimalik igas olukorras leida sobivaid lahendusi, mis, kus, mis kaasa, olukorraga kõige paremini sobiks. võttes arvesse iga piirkonna parimaid eh, võimalusi ja omadusi. siin on muidugi olulised sellised asjad nagu transpordiküsimused, kuid on selge, et teatud tingimustes eh, on lihtsam eh, toetada näiteks teenuste pakkumist kodanikele internetis et lihtsam on selliseid teenuseid pakkuda, kui, kui, kui, kui muid teenuseid. näiteks äh, on võimalik vaadata näiteks on võimalik vaadata bussiaegu internetist, tihtipeale oleme olnud äh, sunnitud pöörduma ka, ka äh, linnavalitsuste poole, öeldes neile, et äh, linna, et, et see bussiajad on täiesti reaalsusele mittevastavad ja tuleks ümber teha. me peame kui me lubame smart-süsteemi kasutada igas linnas, võttes arvesse eh, olemasolevaid võimalusi, siis eh, selge on see, et eh, tulemused on, on, on kõigi jaoks võimalikult positiivsed think that's all the questions from Need olid siis kõik. Küsimuste poole pealt oli väga huvitav rääkida digitaaltehnoloogia ülevõtmise kiirusest. me teame, et et, et te olete üks digitaalsed abivahendid ja kõigi hiirede kasutuse võtmise suuremaid to toetajaid, nii et väga huvitav on kuulda teie äh, poolsetest kogemustest, kuidas kohene, kohaneda digitaalses maailmas. suur tänu teile. ma tean, et teil on väga palju tööd ja tegemist. suur tänu, et te olite valmis vastama küsimustele, mis ei olnud, küsimustele, mis ei ole meie komisjoni pädevuses. suur tänu teile ja kõike head järgnevaks kolmeks kuuks ja neljaks päevaks väga palju on teha selle lühikese aja jooksul, aitäh teile! Grazie a tutti voi, noi ce la stiamo mettendo tutta, non so se riusciamo. Suur tänu! ma ei tea küll, kas meil õnnestub kõike saavutada, millest me unistame, aga me tõesti teeme kõik, mis meie võimuses. ja meil kindlasti tuleb edasi liikuda, et anda siis ohjad üle järgmisele eesistujale ladies and gentlemen. mu daamid ja härrad, võtke jälle palun kohad sisse. Thank you. I'll just wait for the room to be more quiet. So, welcome to niisiis, tere tulemast siseturukomisjoni härra Sandro Koosi, kes te olete Itaalia Euroopa asjade riigisekretär ja nagu ma enne ütlesin, tavaliselt eesistuja tuleb eesistumisperioodi alguses, aga kuna meil on siin uus parlament ja uus komisjon tulemas, siis juba teie eesistumine on poole peal. mis tähendab, et kõik tuleb nüüd ära teha lühima aja jooksul. kõik need auahned plaanid, mis Itaalial eesistumise osas on, nii et suur tänu, et tulite ja räägite, mida te plaanite veel enne aasta lõppu teha, kuni oma eesistumisaja lõpuni. jah, ma tean, et te tahate meile mõned sõnad öelda, mõned märkused teha ja oleme selle eest väga tänulik ja siis, kui sobib, ka saadikud esitavad teile küsimusi, aga nüüd sõnajärg teile. Eh, eh, ma tänan, mul on suur heameel teiega siin täna pärastlõunal olla, ehkki ma pidanuksin olema juulikuus, jah, kui te täiesti õigustatult ütlesite. september on juulist üsna kaugel, aga ma kuulasin, mida te arutasite minu kolleegiga, proua Vikaariga ja eh, tean, et te arutasite teatud teemasid temaga, aga mina räägiksin üldjoontes sellest, mida me teeme oma eesistumisel, mida me oleme esimesel poolel ära teinud. Eh, räägin poliitilistest eesmärkidest, mis me oleme omale seadnud. meil on omad eesmärgid ja me planeerime oma samme väga eh, ettevaatlikult, sest me teame, et tegemist on ka eh, esimeste kuudega eh, uuel parlamendil ja uuel komisjonil. ja meil tuleb koostööd teha väga erinevates valdkonnades ja mis puudutab teie komisjoni, siis töötame siin koos kolmel peamisel teemal, millest te juba kuulsite. kõigepealt me tahame kaotada need paljud tõkked, mis on praegu nõukogus meie tööl ees. me tahame integreeritud mm, lähenemisviisi et poliitikad oleks omavahel integreeritud, tihtipeale seda ei õnnestu saavutada, aga me siiski seame oma sellise eesmärgi. ja me tahame eh, täita ka neid eesmärke, mis teie parlamendis olete meile seadnud, nii et esimene asi, millel ma nüüd peatuksin, on selgitada, kuidas me oma poliitilised eesmärgid oleme seadnud, kuidas me eh, nõukogus eh, meie töös äh, esinevad tõkked tahame kõrvaldada ja kuidas me tahame institutsioonid panna omavahel paremini tööle, saavutamaks meie strateegilisi eesmärke tõhusamalt. ma olen kindel, et palju sellest, mida ma ütlesin, on teile üsna tuttav siin komisjonis. Mm. Äh, see kõik on olnud ka varasema koosseisu ajal samamoodi. nii et need tõkked, mis tegelikult pärsivad meie tööd ja siseturu arengut. ja need mitteregulatiivsed tõkked on vaja tõesti kõrvaldada, et siseturg saaks töötada meie kodanike huvides, oleks tagatud majanduskasv, loodaks juurde töökohti ja oleks tagatud meie konkurentsivõime. meil on vaja teha ka konkreetseid strateegilisi otsuseid, me oleme võtnud kohustusi ka selles vallas juba ja te olete näinud eesistuja tööprogrammi, seda tutvustati teile varem seda tegi meie peaminister Renzi. ja sellepärast te teate täpselt, mis meie eesmärgid on ja mida meie eh, arvame investeeringutest sellesse sektorisse. kõigepealt eh, veel eh, meie arenguteelt tõkete kaotamine ja näiteks konkurentsi nõukogus me tegeleme sellega ja see on ka teid otseselt puudutav nõukogu. E, siseturu nõukogu on samuti väga oluline ja muutub üha enam nõukogus, mis määrab tööstuspoliitika arenguid. nii et peame mõtlema, kuidas nõukogu kohtumisi ette valmistada, kuidas kõrgetasemelised töörühmad toimivad, kuidas kõik omavahel äh, sujub ja on vaja ära kasutada need horisontaalsed sidemed, mis meil on erinevate nõukogu formatsioonide vahel ja töötada käsikäes horisontaalsetes küsimustes. ECOFIN-iga näiteks tuleb teha tihedat koostööd ja me oleme juba ettepanekuidki teinud, kuidas seda öö, koostööd veelgi tugevdada. et meil oleks selline tugevam strateegiline lähenemisviis. täna öö, me räägime ka struktuurireformidest ja tehnilistest üksikasjadest, räägime sellest, eh, kuidas eh, tehakse strateegilisi valikuid ka eh, riigijuhtide, valitsusjuhtide tasandil selliseid strateegilisi otsuseid on langetatud juunis-juulis, on oodata selliseid ka aasta lõpul ja kindlasti eh, tuleb vaadata ka, eh, kuidas edasi talitada president Junckeri poolt tehtavate avaldustega ja plaanidega. nii et tähtis, et me üheskoos töötaksime meie eesmärkide eh, saavutamisel ja on vaja maksimeerida äh, ka nõukogus eh, protsessid ja menetlused. nüüd, eh, need olid siis institutsionaalsed tõkked, nüüd räägiksime siseturu teel seisvatest tõketest. me teame, et nad on olemas ja kui me tahame suuremat majanduskasvu, siis tuleb vaeva näha selle kallal, et kõrvaldada need olemasolevad tõkked sest need pärsivad meie majandusarengut ega luba Äh, siseturgul lõpule viia. seda ühtset siseturgu, mis oleks tõeliselt äh, tõhus ja konkurentsivõimeline, võimalikult konkurentsivõimeline. ja loomulikult meil on vaja mõelda ka selle peale, et erinevates liikmesriikides on majandustraditsioonid erinevad, äh, sotsiaalpoliitika on erinev, sellele vaatamata on vaja tõkked liikmesriikide vahelt siseturul kaotada. me oleme juba vaadanud, millised on need tõkked, millised on need kitsendused, mis liikmesriikide vahel eksisteerivad. me näeme neid teenuste sektoris, kutsealade puhul ja need on vaja kaotada. on väga palju mitteregulatiivseid tõkkeid ja nõukogu koos komisjoniga töötab nende kallal, tähtis on tagada, et meil oleks siseturg paremini reguleeritud, paremini kui praegu, seda nii teenuste vallas kui ka teistes valdkondades. nagu mõned nädalad tagasi ma ütlesin, kui me kavandasime oma tööd, siis eh, otsustasime, et kaheksandal oktoobril koos komisjoniga istume maha ja vaatame, kuidas eh, liikmesriigi tasandil tehtav siduda paremini Euroopa Liidu tasandil tehtavaga, et tõesti saavutada meie seatud eesmärgid ja parandada regulatiivset keskkonda, parandada teenuseid, väga palju annab meil selles vallas ära teha. varasem komisjon on siin tublisti edasi liikunud ise mm, turu edasiarendamisel. aga samas terve pea eesmärke on saavutamata jäänud. nii et kui me tõesti tahame integreeritud võrgustikke äh, siseturul, siis see oleks see, mis meid edasi viib. mobiilsus töötajatele, VKE-dele, piiriülene tegevus, kui kõik see Eh, potentsiaal, mis selles valdkonnas meie ühtsel siseturul on, siis oleks see tohutuks panuseks majanduse arengusse. me tahame toetada digitaalset majandust ja siin ma öö, eh, käsitlen seda kogu digiagenda kontseptsiooni, telekommunikatsioon ja sellealased õigusaktid, me lubasime ka nendega tegeleda ja tahaksime siin tublisti edasi liikuda, kui vähegi võimalik ja seda võimalikult kiiresti meie eesistumise ajal, see on üks ju peamisi nurgakivisid. Äh, oleme niivõrd pühendunud digitaalsele majandusele, meie arvame, et see on peatähtis majanduse arenguks. nüüd neljas sammas. on sidususe tugevdamine äh, tööandjate tootmissektori tugevdamine ja on vaja kaitsta teisalt ka tarbijaid. tähtis on, et tarbijad tunnetaksid, et nad on kaitstud, sest neil on sellele täielik õigus. seegi on Itaalia jaoks prioriteetne teema ja siis loomulikult need strateegilised valikud, mis me oleme teinud. siin on meil järgmised prioriteedid komisjongi leiab, et väga tähtis on äh, täiendavad äh, kolm miljonit eurot äh, investeeringuteks. Juncker kuulutas selle välja ja see on väga tähtis komisjoni ettepanek ja sellel saab olema väga positiivne mõju siseturule ja on selge, et Itaalia eesistumise ajal peame selle teemaga tegelema võimalikult tõhusalt. Teie ju valite uue komisjoni, kes peab ametisse asuma esimesel novembril ja detsembri algul tuleb kokku ülemkogu ja siis on juba teada, kes on need uued volinikud ja ma loodan, et üheskoos meil õnnestub seda investeeringute paketti eh, tõesti rakendada nii, et see annaks võimalikult suure lisandväärtuse ja selle nimel me töötame praegu kõigest jõust ja homme tuleb kokku konkurentsivõime nõukogu, mina juhatan selle tööd ja seal me räägimegi investeeringutest, investeeringute plaan on meil koostatud. esimest korda konkurentsinõukogu arutab neid äh, asju ja me otsustasime äh, seada selle teema meie agenda etteotsa, et vaatame neid strateegilisi valikuid ja instrumente, mis Euroopa Liidule vaja on. ja tähtis on, et ka ECOFINist äh, tuleks äh, panus teiste nõukogude töösse, sest tihtipeale äh, nende tegemised on väga seotud meie tegemistega ja meiegi nõu-, konkurentsinõukogus peame saama arutada kõike, mis seondub konkurentsivõime selliste turgude edasiarendamisega Euroopa Liidus. ma arvan, et ma saan oma sissejuhatusega siin nüüd lõpetada, kui te muidugi ei taha, et ma jätkaks. aga ma arvan, et kasulikum on, kui me teeme nüüd küsimuste ja vastuste vooru ja ma saan äh, Eh, anda teile veel informatsiooni juurde selle kohta, kuidas tolliasutused eh, koos eh, töötavad ja kuidas võideldakse üheskoos tolli mm, normide, seaduste, eeskirjade rikkumise vastu, aga võib-olla kõige parem on, kui ma seda praegu ei puuduta ja panen siin punkti ja pigem vastan nendele küsimustele, mis saadikutel on ja ma saan alati lisada, mul on siin märkmeid väga paljudel teemadel question is from Robert Rochefort and then from Anna. aitäh, läheme siis küsimuste juurde. härra Rochefort, aitäh. Teie avaldused olid väga selged, täiendasid kõike seda, mida ütles teie enne teid esinenud külaline. jutt käib ähm, reaalsest poliitikast, reaalmajandusest. ning ähm, nii nagu öeldud, majandusküsimustega parlamendis äh, tegeleb äh, EKON komisjon, aga ka meie oma siseturukomisjonis tegeleme nende küsimustega. ja üks asi, mida ei ole täna mainitud, on nimelt see, et kodanikud, kodanikele peab kõik see, mida me teeme, olema arusaadav. ja see on äh, selline ülesanne, millega peab tegelema ka nõukogu. ja seetõttu on väga oluline, et te pööraksite tähelepanu kodanikega suhtlemisele. siseturg on midagi sellist, mis jääb kodanikele väga abstraktseks mõisteks. räägitakse siin kolmesajast miljonist investeeringutest, mida me ootame kannatamatult. ühelt poolt tähendab see investeeringuid, teisalt eh, seda, et arendatakse edasi digitaalset majandust e, e-majandust, et meil tekiks digitaalne Euroopa kus ähm, kodanikud, tarbijad äh, ja ma ei taha lihtsalt äh, öelda, et tarbija on keegi, kellel on rahakott. Ehm, loomulikult äh, mõistavad investeeringute mõistet, aga nad tahavad teada, mida need investeeringud nendele juurde annavad. ja ma tahaksin, et selle sõnumi edastaksite nõukogule et loomulikult väga tore on, et nõukogus töötatakse välja erinevaid äh, õigusakte, eeskirju, aga ära ei tohi unustada seda, et me peame olema avatud, me peame olema näoga kodanike poole ja seda on vaja selleks, et meie majandus jälle jalule aidata. aitäh. Anna-Mari, mm, aitäh ma imetlen väga teie pühendumust eh, ja tööd, eh, mida te olete teinud eh, konkurentsivõime nõukogu heaks ja aitäh, et, et olete nõukogu ette seadnud need küsimused, mis on tegelikult meie majanduse nurgakiviks, kuidas kõrvaldada turu toimimise teelt tõkked, mainisite ka siin kutsealade problemaatikat ning on veel üks asi, mis minule muret valmistab, on nimelt see, et tööpuudus on endiselt katastroofilisel tasemel mulle ei meeldinud see, et see põhiteema homme konkurentsivõime nõukogu päevakorras on see kolmsada miljardit. räägitakse ainult sellest, kuidas majandust elavdada rahasüstidega, samas tuleb ära kasutada kõik need ressursid, mis siseturul juba olemas on. ja tahaksingi teada, mida Itaalia eesistuja kavatseb teha näiteks kas või selleks, et teenuste direktiiv korralikult ellu rakendada. Ehm, seni, kui eh, see direktiiv ei ole korralikult ellu rakendatud, eh, läheb kaotsi eh, tohutul hulgal töökohti, näiteks mm, arhitektid lahkuvad, otsivad tööd parematelt jahimaadelt ja nii edasi. ehk tuleb tuvastada kõik need tõkked, takistused, mis siseturu toimival sujuva toimimise teel on ja ma tõesti eh, paluksin, et konkurentsivõime nõukogu tegeleks selle küsimusega, et kõrvaldada tõkked selle asemel, et lihtsalt eh, täiendavaid avaliku sektori rahasid eh, suunata juurde. ja digitaalne tegevuskava. eelmise ametiaja lõpul oli parlament valmis heaks kiitma ühtse turu kolmanda meetmete paketi ja parlament kiidis heaks ka e-kaubandus mm, seadusandluse, mille komisjon oli välja pakkunud, mis rääkis netineutraalsusest, vastastikusest tunnustamisest, et eh, nii kaubad kui teenused oleksid koheldud võrdselt, Eh, toimub see kaubavahetus eh, siis internetis või, või mitte. mida kavatseb eh, Itaalia eesistuja ette võtta telekomi paketiga? Sergio Cofferati. kolleeg Cofferati, palun aitäh, tere tulemast riigisekretär. tihtipeale juhtub nii, et et kui teie eesistumise aeg langeb kokku parlamendi vahetumise ajaga, siis on ähm, nii-öelda töömaht väiksem ja, ja on vähem võimalusi nii-öelda märgi maha jätta. kõige olulisem teema praegu Euroopas on endiselt eh, kriisiga toimetulek, eh, kriisi negatiivsed eh, tagajärjed on endiselt alles nii tööturul kui, kui miljonite inimeste elus, elujärg on läinud halvemaks. proua Koratsa Eh, tundub, et leiab, et on hädavajalik siin eh, Keynesi poliitikat edendada ja homme konkurentsivõime nõukogus eh, loomulikult on väga hea meel, et, et räägitakse investeeringutest, nendest kolmesajast miljardist. mis ei pea ilmtingimata olema täiendav investeering, vaid tuleb ära kasutada need ressursid, mis on niigi juba eraldatud, mille eraldamine on plaanis, aga, aga seegi on lähtekoht. ja avaliku sektori investeeringud alati stimuleerivad investeerima erasektorit. nii et ma eh, loodan, et sellest on abi ka teie prioriteetsetest valdkondadest, digitaalne majandus, digitaalne infrastruktuur, eh, transport ja, ja võrgud aga on veel teinegi asi, millele tuleb tähelepanu pöörata, eh, mille kohta tahaksin teie arvamust teada saada. eelarvekomisjonis ehm, räägiti sellest, et, et summad ei ole piisavad selleks, et, et saavutada uut majanduskasvu, nii-öelda arengusuunda muuta loomulikult äh, riigid kannatavad veel äh, kriisi tagajärgede käes, äh, uusi ressursse ei ole kerge leida, aga võib-olla võiks arutada siis uute omavahendite küsimust finantseerimaks Euroopa Liidu eelarvet, näiteks eurovõlakirjad ja, ja muu selline, mis oleks väga asjakohane, kui jutt käib trendide muutmisest meil on vaja äh, uuesti sõnastada ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, mis rääkis äh, lihtsalt hüpoteetilisest majanduskasvust, mis äh, ei realiseerunud. ja kui meil on nüüd strateegia, mis on konkreetsed kvantitatiivsed eesmärgid seadnud, siis arvestades reaalsust, kriisijärgset aega, Äh, siis on selge, et äh, selle strateegia eesmärke äh, me ei saavuta. ja seetõttu tahaksingi teada, millised on teie prioriteedid selleks, et taaskäivitada uus Euroopa strateegia. ja kas uute omavahendite võimaluse kaalumine võiks tulla kõne alla, kui te arutate läbi eelarve küsimusi? proua Jaakonsaari. aitäh, esinaine. võtmesõnadeks on tööhõive ja majanduskasv. aga tuleb küsida endalt seda, kuidas seda majanduskasvu ja tööhõivet saavutada. väga paljud on jõudnud mm, arusaamisele, et, et kaasaegses Euroopas, tänapäeva Euroopas ainsaks võimaluseks majanduskasvu töövõi saavutamisel on kujundada välja digitaalne ühtne, ühtne turg. nõustun sellega, mida ütles kolleeg Koferati. nimelt on oluline, et me eh, looksime visiooni Euroopa ettevõtetele et nad näeksid, et midagi ka tõesti liigub Euroopas ja, ja selles osas on see kolmesaja miljardine investeeringute pakett erakordselt tähtis, mida ei tasu alahinnata, aga minu küsimus on selles, kuidas kombineerida digitaalset tegevuskava ja kolmesaja miljardilist investeeringute paketti et luua vajalikke võimalusi nagu lairibaühendus, Ehm, Arktikas loodusvarade kasutuselevõtt, ehm, investeeringud raudteedesse ja nii edasi. et kas te võiksite meile selgitada, et kuidas kavatsetakse kasutada seda kolmesadat miljardit, kas see suunatakse olulistesse tulevastesse investeeringutesse selleks, et digitaalne tegevuskava muutuks nii konkreetseks kui võimalik, selleks, et tekitada lootust ettevõtetes ja inimestes. Catherine Steiler, palun. Eh, eh, aitäh, eh, proua esinaine. aitäh ka ministrile Äh, hea meelega kuulsin, et te ütlesite, et digitaalne ühtne turg on väga tähtis, on seotud reaalmajandusega, aga kõige selle raames tuleb mõista ka seda, et meil tuleb tegeleda tegi digitaalse tõrjutuse küsimusega muuhulgas ning ähm, näitlis, näitlikustamaks seda möödunud nädala Šoti referendumi tulemus näitas, et jah, me saime selle, mida mina tahtsin näha, Ühendkuningriik jäi jäi ühtseks, aga üks koma kuus miljonit inimest soovisid lahkuda Ühendkuningriigist ja analüüside käigus on väga palju keskendutud eh, sellele, et inimesed on pettunud poliitikas ja kui nüüd mõelda selle peale, mida me Euroopas peame tegema, siis oluline on mõista seda, et see, mida me teeme, oleks, oleks asjakohane inimestele, et oleks kooskõlas nende igapäevaste kogemustega, ehk me peame vaatama inimeste suunas, looma tingimused, et saavutada majanduskasvu, tööhõivet ning mõelda ka selle peale, kuidas inimeste igapäevaelu paremaks muuta digitaalse tehnoloogia abiga. ehk ärge unustage digitaalset kaasatust ja mõelgem ka selle peale, et me ikkagi inimeste usaldust ei kaotaks. kas on veel küsimusi? kui ei ole, siis kui lubate, esitaksin ka omalt poolt ühe küsimuse, ütleb esinaine. täna hommikul kuulsime tervet rida ettekandeid väga üksikasjaliku uuringu kohta, mille me olime tellinud see puudutas Euroopa mõõtme puudumise kulusid ja ka potentsiaalset kasu, eh, mida oleks võimalik saada, kui ühtse turu meetmepaketid eh, tõesti ellu rakendada ning eh, meile näidati märkimisväärset, märkimisväärselt suuri summasid, mida on võimalik saavutada mm, teenuste ja kaupade sektoris, aga meile öeldi ka seda, et mingit võluvitsa siin ei ole ja meile öeldi muuhulgas sedagi, et et on paljud poliitikad, milles on kokku lepitud, aga mis ootavad alles liikmesriikides ellurakendamist. ja võib-olla liikmesriigid võiksid omavahel su suhelda ja arutada, kuidas oleks kõige eh, parem võimalik äh, Ehm, olemasolevaid õigusakte ellu rakendada ja seetõttu mm, homme konkurentsivõime nõukogus äh, ma loodan, et et ei räägi sellest, et, et ja me äh, kujutame välja digitaalse ühtse turu. ei, seda me ei saavuta kunagi, kuna tehnoloogia areneb äh, alati meist ees, aga tahaksin, et ta küsitaks, küsiksite seda, mida konkreetselt on võimalik ära teha selleks, et selgitada tarbijatele, selle asemel, et öelda, et me kasutame maksi-, maksimaalselt ära teenuste siseturu võimalused, tahaksin, et te küsiksite, millised on need teenused, millest eh, tarbijad hakkavad eh, osa saama, kasu saama ja meil on vaja selgelt selgeid eraldiseisvaid meetmeid, mis tuginevad vaid põhjalikel mõjuhinnangutel, et me saaksime tõesti inimestele näidata, et need on need meetmed, millest on võimalik konkreetset abi saada. selle asemel, et rääkida üldsõnaliselt ehm, ilusaid sõnu selle kohta, kuidas mm, ära kasutada siseturu potentsiaali. nii et ma loodan, et minu kolleegide ja minu poolt te edastate sellise sõnumi homme nõukogule palju tänu, esinaine, teie lahkel loal. alustaksin eh, teie enda märkusest, kuna see on seotud eh, muuhulgas ka eh, te kolleegide märkustega. ehk kakskümmend aastat on möödunud, te viitasite sellele ja eh, kui mina olin eh, üliõpilane, siis eh, avaldati Tšekini raport, see oli umbes kakskümmend aastat tagasi, mis rääkis Euroopa mõõtme puudumise kuludest, see aruanne avaldati, võeti väga hästi vastu ja see lõi tõelise poliitilise, andis tõelist poliitilist hoogu sisse ning oli väga olulisel kohal ühtse turu väljakujundamisel. nüüd on, seisame silmitsi erinevate probleemidega, ühelt poolt Euroopa mõõtme puudumine ei aita meil maksimaalselt ühtse turu võimalusi ära kasutada ja see toob kaasa omad kulutused ja teisalt on probleemiks, on, on probleemiks see, et inimesed ei ole kursis, ei ole teadlikud sellest, kui palju Euroopa mõõtme puudumine tegelikult meile maksma läheb Eh, rahvas ei usalda eh, Euroopa Liidu institutsioone ja tihtipeale ja nende majanduskriiside käigus usaldus mureneb. Teie soovitate eh, tellida selge analüüsi selle kohta, millised on need meetmed, mis ka reaalset tulu tooksid ja ning selget analüüsi selle kohta, et kui me olemasolevad õigusaktid ellu rakendaksime, et siis millist kasu kodanikud sellest saavad. ma nõustun teie ettepanekutega. nii et, et see on selline töö, mida tuleb teha riikides, see on töö, millega peavad tegelema Euroopa Parlamendi saadikud ja see on kindlasti töö, millega pean tegelema konkurentsivõime nõukogus tulevastel kuudel, kui ma seda nõukogu juhin. teadlikkuse suurendamine on väga oluline ja see puudutab nii institutsioone, puudutab kõiki ülevalt alla, kõiki meie liikmesriikide kodanikke. nii et küsimus on selles, kuidas me näeme probleeme, kuidas me neid tõlgendame ja kuidas me edastame siis kodanikele teavet selle kohta, millised on meie kavatsused, meie plaanid väga palju räägitakse sellest, et, et, et Brüssel surub meile seda, teist ja kolmandat peale, see on vale. Euroopa algatused võetakse vastu alati valitsuste toel, teie ju teate seda, samas kodus inimesed endiselt arvavad, et Euroopa Liit on, on midagi sellist, mis piirab meie riikide valitsuste tegevust, seob neid käsist ja alust ehk äh, selline olukord kindlasti olukorra paranemisele kaasa ei aita. meie soovime, et inimesed äh, oleksid üha rohkem veendunud sellest, et Euroopa on midagi head, selle asemel, et nad arvaksid, et Euroopa on selline ähm, täiendav pidur, mis muudab elu ainult raskemaks. me soovime võrdseid võimalusi kõigile, me soovime, et siseriiklik poliitika oleks kooskõlas üle-euroopalise poliitikaga selleks, et saavutada need eesmärgid, mis me oleme endale seadnud ning me soovime, et, et seda kõike oleks võimalik äh, arusaadavas keeles edastada ka meie kodanikele. konkurentsivõime nõukogus, äh, tulen härra Koratsa küsimuse juurde, konkurentsivõime nõukogus kavatseme tegeleda homme väga paljude erinevate küsimustega, tegeleme investeeringute paketiga, mis on loomulikult väga oluline, investeeringud on kesksel kohal, olen täiesti veendunud, et see, mille osas me oleme maha jäänud, rääkides Euroopa Liidu riikide ja pankade rollist investeerimisel, on korralik poliitika reformid on jäänud lihtsalt eh, sõnadeks, aga reforme ei ole ellu rakendatud piisavalt. meil on küll eh, strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend, aga selle eesmärke ei ole saavutatud. Eh, loomulikult meie kasvunäitajaid kärpis majanduskriis. ka Itaalias on olukord väga tõsine. me oleme tuvastanud põhisektorid, kuhu on vaja investeerida selleks, et saavutada majanduskasvu, seda tööturule, haridusse, teadusuuringutesse ning äh, siseriiklikke investeeringuid tuleb siin toetada Euroopa investeeringutega ja loomulikult äh, tuleb ära kasutada Euroopa Keskpanga äh, kõik võimalused. et te kõik olete kursis Euroopa Keskpanga presidendi otsustega, aga Keskpank mängib väga otsustavat ja olulist rolli ning edasi tuleb ellu rakendada sidus eh, ühtekuuluvuspoliitika, mis eh, juhindub eh, nendest eesmärkidest, mille me oleme endale seadnud, meil on vaja investeeringute poliitikat ning meil on vaja välja kujundada siseturg ning need kaks peavad käima käsikäes. ja sellega jõuan proua Jaak Onsaari küsimuse juurde, millele vastan kahes osas. esiteks ilmselt te peate küsima muidugi härra Junckeri ja tema volinike käest, endi käest. ja nemad vastaksid nendele küsimustele, mille te täna pärastlõunal tõstatasite. nimelt küsimusele, kuidas komisjon kavatseb kasutada ära neid kolmesadat miljardit eurot täiendavaid investeeringuid, millistesse sektoritesse nad kavatsevad investeerida. mina ütleksin, et meie eesistujal on loomulikult eh, oma prioriteedid ning eh, minu pädevusalas on üheks prioriteediks digitaalne tegevuskava. Eh, lisaks ka energeetika ja transport, mis on samas omavahel tihedalt seotud. energeetika ja, ja transport on valdkonnad, kus eh, digitaalne areng saab väga palju arengutele kaasa aidata ja aitab meil saavutada ka need strateegilised eesmärgid, mis meil Euroopa Liidus on. nii nagu need on paika pandud Van Rompuy ajal. digitaalne majandus mängib olulist rolli ning kui me eh, suudame eh, meie prioriteedid ellu rakendada, siis eh, saavad sellest käega katsutavat tuge ka kodanikud. Öeldi ka seda, et me peame kokkuleppele jõudma digitaalse ühtse turu eesmärgi saavutamises äh, meie eesistumise ajal. Äh, me oleme tõesti keskendunud, äh, pühendunud sellele teemale ja on teisigi seadusandlikke ettepanekuid, mis on jõudnud päris, mille arutelud on jõudnud päris kaugele, mida me arutame meie eesistumise ajal. näiteks infovõrgude turvalisus, juurdepääs veebile, interneti valitsemine kus keskendutakse või, või minnakse erasektori lähenemisviisilt, mida kasutab äh, USA pigem sellele üleüldisele juhtimisele. Need on need valdkonnad, kus me soovime olulist edasiminekut saavutada Itaalia eesistumise ajal ning tahaksin öelda ka seda, et meie jaoks on oluline tuua kokku liikmesriikide ja valitsuste esindajad, et nad saaksid äh, regulaarselt kokku selleks, et arutada kõige suuremaid väljakutseid, mis meie ees seisavad ja digitaalne majandus on loomulikult üks nendest. aga see koosneb väga paljudest aspektidest, ehm, noored ettevõtjad, idufirmad ja nii edasi, kui, kui kuulata, mida noored ettevõtjad räägivad Euroopas siis ma usun, et neilt on võimalik saada väga olulist infot selleks, et kujundada välja just need algatused ja poliitikad, mida meil tuleks ellu rakendada. tavaliselt märtsikuisel ülemkogul hinnatakse Euroopa poolaasta tulemusi, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia tulemusi ning äh, ma loodan, et äh, riigipead ja valitsusjuhid hakkavad arutama ka digitaalse majanduse äh, teemat. Äh, Nili Kruus on selle ettepaneku teinud. ja ma loodan, et uus komisjon selle ettepanekuga arvestab. homme Konkurentsivõime nõukogus on meil kavas rääkida ka muudestki teemadest, mis on teile huvipakkuvad, näiteks Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia läbivaatamine, eesistuja keskendub selgelt sellele küsimusele, me oleme pidanud põhjalikke läbirääkimisi, konsultatsioone ning loodame, et võetakse vastu ametlik otsus strateegia läbivaatamiseks ja me peame olema eh, selleks valmis, et et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kevadisel ülemkogul need otsused langetada. me peame eh, tõkked kõrvaldama ka erinevate nõukogu formatsioonide teelt tuleb teha seljad kokku panna selleks, et saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid. ja selle kõigega me hakkame tegelema homme konkurentsivõime nõukogus, vaatame, mis on töötanud hästi, mis mitte nii hästi, kust on saadud kõige rohkem lisandväärtust ja kasu ning detsembriks paneme kokku aruande, mille me esitame eh, selleks, et et valmistada ette ametlikud otsused Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia läbivaatamiseks, millega kavatsetakse siis tegeleda kevadisel ülemkogul. ja veel digitaalsest tegevuskavast. proua Steiler esitas väga huvitava küsimuse, nõustun absoluutselt sellega, et väga oluline on tegeleda ka haridusküsimustega olen ähm, rääkinud äh, selle valdkonna kolleegiga, aga me peaksime tõesti rohkem kontakte sisse seadma, kuna haridus on just äh, võtmeks edasiarengul ja, ja ka digitaalse kaasamise saavutamiseks. koolide kaudu on seda väga hea teha. härra Kohverati, ma ei hakka üle kordama kõike seda, mida ma rääkisin varem investeeringutest. tundub, et me oleme siin ühel meelel teiega mis puudutab Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat, siis selle kohta tahaksin öelda seda, et äh, väga kasulik oleks, kui me äh, saaksime rohkem teada, milline on delegatsioonide seisukoht ja kuidas oleks võimalik kõige paremal võimalikul viisil siis valmistada ette see läbivaatusprotsess loomulikult meil on mitmeaastane finantsraamistik kokku lepitud ja eelarve on ette nähtud erinevate poliitikavaldkondade kohta, aga ilmselt tuleb hakata eh, rääkima ka selles, kuidas finantseerida suuri algatusi, et oleks eh, selge, millise sihi me oleme võtnud ja milliseid poliitikaid tahame ellu rakendada ma olen äh, kindel, et te teate, et Mario Monti äh, juhib omavahendite kõrgetasemelist töörühma, kus tegeletakse kõikide nende küsimustega, mille te tõstatasite. ehk äh, tegemist on teemaga, mis läheb paljude jaole korda, mis on pälvinud väga suurt tähelepanu ning kindlasti see töörühm tuleb välja omapoolsete soovitustega proua Koratsi, te rääkisite konkreetsetest meetmetest, rakendusmeetmetest, kuidas ühtse turu meetmepaketti ellu rakendada ja erinevatest teenusevaldkonna sektoritest. me teeme tihedat koostööd komisjoniga, et saada teada mida on liikmesriikides tehtud, mida tuleb veel teha, kus on tõkked, kuidas võimalik neid kõrvaldada, kuidas eh, korda lihtsustada, kuidas panna liikmesriike tegema koostööd tõkete kõrvaldamiseks. ehk tegemist on väga laiaulatusliku töö ja tegevusega. ja jällegi tegemist on sellise valdkondade vahelise teemaga, eh, mida me peame väga kasulikuks kus me leiame, et on võimalik väga palju lisandväärtust juurde saada. seitsmendal või kaheksandal oktoobril toimub konverents Itaalias tööpuuduse teemadel ning seal on meil kindlasti võimalus arutada väga palju erinevaid teemasid, mis on seotud teenustega, kaubavahetusega ja, ja sellega, et mida on võimalik Euroopa tasandil just ära teha selleks, et ületada tõkked turul, mis seavad ohtu kaubavahetuse ning takistavad ettevõtjatel ehm, tegutseda erinevates kohtades ja sellega pärsitakse ka majanduskasvu ning töökohtade juurde loomist, mida me ju nii väga tahame näha. loomulikult ma saan aru, et Eh, siseturul on ka välismõõde, me ju ei tegutse vaakumis ja seetõttu kavatseme tegeleda ka selle küsimusega, kuna asja tuleb käsitleda laiemas kontekstis, mõeldes ka keskkonnakaitse ja sotsiaalse kaitse peale. Eh, me oleme kõige sellega kursis, me teame, kus me peame olema tähelepanelikud ja teie lahkel loal, esinaine, veel teile teadmiseks, enne kui lõpetan, tahaksin kolleegidele, parlamendi kolleegidele teada anda, et täna hommikul alalised esindajad arutasid ettepanekut, direktiivi ettepanekut vastastikuse abi osutamiseks liikmesriikide vahel selleks, et korrektselt ellu rakendada seadu, seadusandlust äh, Eh, põllumajanduse ja tolli valdkonnas, põllumajandus, põllumajandustoodete tolli valdkonnas ning Koreper kiitis heaks läbirääkimiste mandaadi täna hommikul, mis tähendab seda, et läbirääkimised algavad ning eh, triloog toimub ka parlamendiga. kavas on siis enne selle aasta lõppu, enne meie eesistumise aja lõppu korraldada teine lugemine, et meil õnnestuks äh, kõrvaldada siseturult eh, tõkked eh, põllumajanduse ja tolli valdkondades. siin on võimalik tõesti midagi suurt ära teha. ja ma eh, loodan, et, et, et viie aasta pärast räägitakse just sellest, millist kasu on saanud, on saadud sellest, et meil on ühtne Euroopa lähenemine suurepärane vastus nii paljudele küsimustele. meil on eriarvamused neis küsimustes komisjonis, oli väga eh, huvitav oli kuulda teie vastuseid. ja loodan teil, palun, soovin teile palju edu järgmiseks kolmeks eesistumiskuuks, suur tänu teile. Gracias parlamentare. Can I just make an announcement before? soovin äh, öelda veel seda äh, neile neljale liikmele Eestist ja telgisin, et sooviksin teile meenutada, et homme hommikul äh, kõigepealt õpetatakse meile, kuidas kasutatakse e-meeting äppi ma paluksin, et te selle saadetaks, eh, eh, teile saadetaks eh, link selle kohta, kui te soovite jälgida mõnda ettekannet kas iPhone'il või tahvelarvutil. et neil oleks link nende vahendite jaoks, mida te kasutate. nüüd palun tooge homme kaasa kõik need äh, tahvelarvutid äh, või muud elektroonilised sidevahendid, mida te kasutate. ning koordinaatorite koosolek algab viie minutiga.